nüüd võib vist alustada. ja ma tahaksin enne päevakorra juurde minekut paari sõnaga kommenteerida tänast koosolekut. kõigepealt ähm, päevakorra vastuvõtmine, kui te olete kõik sellega nõus, siis loemegi ta nüüd vastuvõetuks ja esimehe teadaanded siis järgmisena. tõlge on täna võimalik äh, Prantsusmaa, Saksa, Itaalia, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia, Bulgaaria, rumeeni ja leedu keeles. nüüd antakse üle meie kohtumist ka internetis ja me oleme kõikidele kolleegidele edastanud ka koordinaatorite otsused kaheksateistkümnendast aprillist, kui kellelgi ei ole vastuväiteid nende kohta, loen ka need vastuvõetuks. enne kui läheme aga päevakorrapunkti juurde number kolm ja sõna saab meie raportöör, tahtsin ähm, veel teha mõned teadaanded enda poolt. kõigepealt äh, koordinaatoritele, seda ma juba ütlesin, kuid äh, ütlen nüüd siis ka kogu komisjoni ees ma olen äh, välja saatnud äh, sõnumi selle kohta, et äh, pöördusin Kultuurifoorumi poole, kus oli kohal eelmisel nädalal peaaegu üheksasada inimest üle terve maailma. tundub, et on probleeme inglisekeelse tõlkega, eestikeelne tõlge peaks sujuma kas nüüd kuulevad kõik? seega. eelmisel nädalal toimus Kultuurifoorum kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aprillil ja võtsin sõna pärast volinikku ja ma olin väga rahul selle üritusega ja ka sellega, et mul oli võimalus osaleda sellel kohtumisel kaks olulist äh, sõnumit sealt meie jaoks. meile komisjoni jaoks oli see problemaatiline, sellepärast et äh, äh, tuli teha suuri jõupingutusi, et sellel üritusel üldse osaleda. Martin Schulz, koja president, meid toetas ja me tahtsime, et kaks tuhat kaheksateist kuulutataks Euroopas kultuuriaastaks. Õnneks õnnestus see võitlus meil võita kuigi me alguses kartsime, et saame ilmselt lüüa ja volinik Navratšitš äh, hakkab nüüd selle asjaga siis tegelema ja ma olen palunud Navratšitšilt, et ta kaasaks meid samuti sellesse töösse. ja teine asi, mis on oluline sellelt kongressilt, on see, et proua Mogherini, kõrge esindaja, on ametlikult äh, öelnud, et tulemas on teatis kultuurimõõtme kohta rahvusvahelistes suhetes ja et tuleb avaldus selle niinimetatud kultuurdialoogi osas. ja see siis öeldakse maha ministrite nõukogul mai lõpus, kuid äh, oluline on see, et nüüd on ka kõrgemad tasandid asja, hakanud asjana tähelepanu pöörama. me oleme teinud koostööd selle nimel Ahvet komisjoniga ehk siis välisasjade komisjoniga ja kolm volinikku võtavad selles töös juhi rolli. tahaksin ühtlasi tänada neid kolleege, kes ka osalesid sellel kongressil. Helga Trüppel, suur tänu teile Itaalia kultuuriminister on, käivitas uue kultuuriprogrammi. ja eesmärgiks on siis äh, saada sõjapiirkondadest äh, kätte kadunuks jäänud või varastatud äh, kultuurimälestised ja kunstiteosed ja eelmise aasta oktoobris UNESCO tegi vastavasisulise üleskutse ja Itaalia kultuuriminister ongi selle siis nüüd käivitanud, kultuuri sinikiivrid on operatsiooni nimi ja kindlasti kõik liikmesriigid võiksid liituda selle operatsiooniga ja seega oli väga kena, et kõrge esindaja Mogherini on selgelt öelnud, et Euroopa Liit üritab omalt poolt tagada selle, et äh, ÜRO-s see töö jätkub ja et tema siis võitleb Euroopa Liidu poolt antud rindel. tulemas on terve rida meetmeid ja eraldiseisev rakkerühm samuti. ma arvan, et rohkem mul ei olegi midagi öelda selle kohta ja annaksin nüüd äh, sõna härra Fiisasele, kes soovis sõna. suur tänu, härra või proua esimees. ma tahtsin omalt poolt öelda nii palju, et äh, Barcelonas äh, avaldati austus Placido Domingole, nimelt nelikümmend aastat tagasi äh, astus ta Barcelonas esimest korda üles. ta on Euroopa Nostra president äh, ja tema väljendas samuti suurt äh, rõõmu selle üle, et kaks tuhat kaheksateist aasta on kuulutatud Euroopa kultuuriaastaks. ta on ka väga rahul sellega, mida Euroopa Liit on teinud selles suunas. suur tänu, härra Fissas Euroopa Nostra on üks assotsiatsioone, kes on äh, selle kultuuriaasta eest kõvasti võidelnud ja see algatus äh, on kindlasti kiiduväärt ja igasugune toetus on oluline. tähtis on see, et kõik äh, osapooled teeksid koostööd ja et nõukogu paneks kokku ka rakkerühma, kes tegeleb siis aasta ettevalmistamisega aga, aga järgmisena sõna, annaksin nüüd sõna siis Sabine Verhaienile, kuivõrd tema on meie arvamuse koostaja ettepaneku kohta veebi sisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise teemadel siseturul. nii kõik kolleegid tahavad esitada muudatusettepanekud, kas on küsimusi selle kohta? kas on mingisugune kuupäev, mille te tahaksite välja pakkuda? sellisel juhul annan praegu sõna kõigepealt Sabinele ja olete võib-olla nõus sellega, et äh, lükkame muudatusettepanekute esitamise tähtaja natukene edasi, et kõikidel kolleegidel oleks aega muudatusettepanekuid esitada, sellest, sellepärast ma alguses kõhklesin, aga räägime sellest siis hiljem, täpsemalt nendest muudatusettepanekutest. aga ettepanek kui selline on väga oluline, sest see on osa Euroopa digitaalstrateegiast ja nagu teate, artikkel viiskümmend neli annab meile siis kaasatud komisjoni staatuse. suur tänu, proua esinaine, komisjoni ettepanek eh, näeb siis ette veebisiseteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta ja see tähendab seda, et tarbijad peaksid saama juurdepääsu sellele veebisisule, millele neil on õigus koduriigis. kas nad on siis eh, ostnud litsentsi või eh, rentinud seda teenust. komisjon Free to Air äh, teenused jätab välja, sellepärast et äh, siin on lepingu tingimused äh, lepingutingimused tagavad tarbijale selle võimaluse, aga annab siis võimaluse, et kui oleks verifitseerimissüsteem, siis võiks ka need teenused kaasa sest kantavuse alla minna, aga see ei ole kohustuslik ja sellepärast on nad ka siit kohaldamisalast väljas. sisu see lähenetakse niimoodi, et äh, see sisu ei lahku äh, koduriigist ja teiega tekib äh, põhimõtteliselt fiktsioon nimelt äh, kogu aeg takistatakse sellega kaasaskantavust praegu ja äh, tegelikult territoriaalsuse põhimõte ei riku autoriõiguse sätteid ja see on minu meelest oluline liin, mille juurde tuleks jääda arvamuse juurde komisjon territoriaalsuse mõistet äh, esile ei tõsta ja ma arvan, et see on ka täiesti õige eriti näiteks filmitööstuse sektoris videote ja muude eh, lahenduste puhul on väga oluline, et eh, meie jaoks on olulised need struktuurid, mis eh, toetavad uue sisu loomist. kaasaskantavus ei tähenda seda, et kõik, kogu sisul oleks juurdepääs piiriüleselt ja seda tuleb ka selgelt välja öelda muudatusettepanekutega, mille olen ise esitanud. uus põhjenduspakk punkt kaksteist A, kus tuleb selgelt välja öelda, et tegemist ei ole sellega, et üritatakse kuidagi tagaukse kaudu sisse tooda piiriülene juurdepääs kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tagamiseks on see loomulikult väga oluline, seda me tahame rõhutada ja see on ka meie arvamuses selgelt sees äh, autoriõigused on öö, aluseks Euroopa kultuurilisele mitmekesisusele ja on loomulikult motivaatoriks palju loovale tööstusele ja seega ei tohiks seda õõnust, õõnestada. kaasaskantavus puudutab peaasjagu audiovisuaalsisu, ja muusika, raamat ja muu taoline sisu. tegelikkuses on aga tegemist peaasjalikult äh, piiriülese juurdepääsetavusega, näiteks on raamatud kas siis keeletsoonidega piiratud või äh, muusika puhul on litsentsid juba paljudes valdkondades äh, üle-euroopalised ja põhimõtteliselt siin on vaja kaasaskantavuse direktiiviga teha ainult äh, väikesed muutused, aga loomulikult kaasaskantavus kui selline toob kaasa teatud muudatused mis on oluline mm, rakendumiseks, on see, et definitsioonid oleksid väga selgelt äh, paigas, elukoha liikmesriigi definitsioon, siin on Euroopa Liidu seaduses palju erinevaid definitsioone ja väga äh, hägusalt on see praegu äh, defineeritud ja see on ka siis arvamuses sees, mina olen siia lisanud ühe definitsiooni, mis äh, tuleb, tuleneb äh, Euroopa Liidu kohtust, äh, kohtulahend Petro Magdalena Fernandez versus Euroopa Ühenduste Komisjon ja see on see definitsioon, millest on ka Euroopa Liit lähtunud Euroopa Liidu institutsioonide puhul ja ma arvan, et see on täiesti mõistlik lahendus ja öö, äh, ka ajutine viibimine on äh, niimoodi defineeritud, et ähm, et tegemist on tõesti ajutise viibimisega võrreldes alalise viibimisega, see alaline äh, nii-öelda elukoha liikmesriik on siis see, kuhu pöördub inimene tagasi ikka ja jälle, see on siis, kehtib ka nende inimeste puhul, kes töötavad piiriüleselt või näiteks veokijuhid äh, või inimesed, kes lähevad äh, teise liikmesriiki tegema lühemaid äh, tööotsi tegemist ei ole seega mingisuguse puhkusepaketiga ainult, vaid tõesti kaasaskantavusega, mida siis saab kasutada igal ajal. ajutise viibimise definitsioon oli samuti äh, probleempunkt definitsioonide puhul ajutise viibimise periood, minu meelest seda ei tohiks ajaliselt piirata, Äh, komisjon on äh, ka seda niimoodi näinud. nimelt ongi asja mõte selles, et tegemist ei ole puhkusepaketiga, vaid peaks laienema ka nende inimeste jaoks, kes käivad välismaal tööl regulaarselt, näiteks Erasmuse õpilased ja nii edasi minule ei meeldiks ka see, kui äh, teenusepakkujad hakkaksid nüüd ähm, kokku lugema neid päevi või tunde, kus ma kodus ei ole. ja minu meelest see ei ole küll selle eesmärgi mõte ja sellepärast on väga oluline, et äh, elukohariigi äh, definitsioon oleks täiesti selgelt paigas ja et kuidas see täpselt paika pannakse, nii et ma olen nõus äh, komisjoniga selles osas, mis puudutab eluga liikmesriigi äh, tuvastamist, aga loomulikult ei pea siis kontrollima seda, kas inimesel on ka nii-öelda elu huvipunkt äh, selles elukoha liikmesriigis, kui kaua ta ähm, sealt eemal on, vaid oluline on see, et lähtutaks konkreetsetest kriteeriumitest, mille pakub välja definitsioon. aga nagu ma ütlesin, teenusepakkuja ei pea nüüd hakkama uurima seda, kuidas täpselt minu elu välja näeb ja kas see elukoha liikmesriik on ka selline koht, kus ma pidevalt olen nii et äh, selle tuvastamise meetmeid äh, võiks äh, koondada näiteks toolbox'i, seda läbi delegeeritud õigusaktiga, et seda oleks võimalik vastavalt uutele tehnoloogilistele arengutele arendada, ilma et me peaksime seda direktiivi pidevalt muutma. õiguste omaja peaks olema ka, peaks olema nende puhul õiguslik kindlus, et siis, kui ähm, teenusepakkuja ei tee seda verifitseerimisprotsessi korralikult, et tal oleks võimalik pöörduda ka kohtute poole ja õiguse omanik ähm, kui ei ole korralikult kontrollitud inimese elukohariiki, siis äh, peab lasuma võimalus, et võetakse teenusepakkujalt litsents ära. komisjon äh, on toonud konkreetseid näiteid selle verifitseerimise protsessi kohta. Ehm, nagu ma ütlesin, delegeeritud õigusakt oleks hea lahendus, sellepärast et tagada õiguskindlus kõikidele osapooltele, kõigepealt teenusepakkujale endale, selleks et ta teaks, millised meetodid on korrektsed ja ka õiguse omanikule, see on äh, väga tähtis, et oleks õiguskindlus selle kohta, et milline on tulemuslik kontrollimine äh, ja kuidas tagada see, et need kontrolliprotsessid oleksid äh, seaduse kohased ja loomulikult ka tarbijale pakub see teatud õiguskindlust et eh, millises eh, raamistikus ta seda kaasaskantavust saab kasutada või ei. nagu ma ütlesin, delegeeritud õigusakt eh, peaks siis komisjonil tulema, see peaks hõlmama endas meetmete paketti ja mul oleks hea meel, kui tuleks ettepanekuid komisjoni poolt selle kohta. ja seadusandluse teksti võiks võib-olla see panna lisasse aga, aga kindlasti tuleks detailsemad asjad ähm, ära teha äh, delegeeritud õigusaktidega, et me ei peaks iga kord direktiivi muutma. minule ei meeldi see, et toimuks pidev IP-aadresside jälgimine, vaid valimi alusel toimuv kontroll, et vältida kuritarvitamist äh, VPN ja teised võimalused annavad ju võimalused eh, üle teiste IP-aadresside eh, sisule juurdepääsu saada. ja ma ootan siis muudatusettepanekuid kolleegidelt, esialgu pidi see olema neljandal mail, aga minu meelest eh, võiks selle edasi lükata, sellepärast et vahele tulevad veel puhkepäevad, nii et ma paluksin nädal edasi lükata ja et üheteistkümnendal mail me saaksime siis muudatusettepanekute tähtaja paika panna. meie oleme tegelikult üsna vara oma arvamusega valmis saanud seekord ja seega ei ole survet ka teistelt komisjonidelt ja tõesti ei peaks siis kiirustades neid muudatusettepanekuid esitama, vaid võt-, võtkem endale natukene rohkem aega. see Sabine ähm.... suur tänu teile, Sabine ütleb Sinaine, oleme siin ju kolleegide hulgas ja ma arvan, et äh, seda võib põhimõtteliselt teha, aga samas äh, kakskümmend üks juuni peaks olema see, kui komisjon hääletama hakkab, seetõttu teeksin ettepaneku, et jah, oleme päri teie äh, ettepanekuga lükata edasi tähtaega, aga kakskümmend üks juuni siiski on lõpphääletamise kuupäev meie komisjonis. ja nüüd annaksin sõna koordinaatoritele ja siis kohe variraportoridele. nii et olge hea, kes sooviks siis sõna? kolleeg Grammatikakis, palun. jah me kuulsime ka Sabine poolt äh, juba praegu äh, paljudki äh, tunnustused minu poolt, tehtud on ära hea töö ja seetõttu on ka minu enda ülesanne palju-palju lihtsam. komisjoni ettepanek mis puudutab äh, sisu piirilast kaasaskantavust, on esimene samm, tõesti esimene raske samm äh, selleks, et luua reaalset digitaalset ühisturgu ja tähtis on see, et ükskõik, kuidas me siis nüüd seda ka äh, siin praegu positsioneeriksime, ikkagi tegemist on väga väikese osaga elanikkonnast, kes äh, sellist teenust reaalselt vajavad ja kasutavad aga Sabine ütles, et kui see kõik niimoodi nüüd aset leiab, aitab see ka tõesti Euroopa Liidu seadusandlust äh, intellektuaalomandi vallas oluliselt parandada, nii et samm on väga tähtis. ja selles kontekstis äh, oleme mitu korda kohtunud, mis on olnud tegelikult väga äh, pingelised, aga väga huvitavad. oleme hästi koostööd teinud sealhulgas näiteks sotsiaaldemokraatidega, äh, raportööriga juurikomisjonist ning ka tarbijakaitsekomisjoni äh, inimestega, kes samuti äh, huvituvad piirilisest kaasaskantavusest. nii et oluline on see, et, et digitaalsete teenuste piiriülese kaasaskantavuse Eh, direktiiv eh, oluliselt eh, parendab praegust olukorda, nii et ei taga mitte lihtsalt peere, piiriülest juurdepääsu, sellepärast et vastasel juhul see mõjutab negatiivselt edaspidiseid arenguid, iseäranis Euroopa filmisektorit. tahaksin toetada raportööri kaks, kolm, neli ja viis muudatusettepanekut, mis õiges suunas lähevad minu arust ja lisaks teeksin veel omalt poolt äh, mõned lisamuudatusettepanekud äh, selleks, et olukorda selgitada, nii et konkreetsemalt. Äh, pärast nõukogu ettepanekut tuleb paika panna üks artikkel, kus on, oleks väga selgelt öeldud, millised on kohustused äh, elukohariik paika panna. ja kui me räägime siin äh, sellest kontrollist, siis äh, siin tuleb kindlasti seda ka meie õigusaktis rõhutada. siis on võimalik näiteks väärtarvitamist ennetada ning samuti me loomeinimestele tagame kõik õigused, mis võimalik on. samuti tuleb selgitada välja et praegusel hetkel oleme me ajaliselt väga piiratud raamides, seda ütles ka juba raportöör ise, aga äh, igal äh, kasutajal on ka väga erinevad äh, vajadused ja ma toetan raportööri ettepanekut definitsiooni osas, mis puudutab elukohariiki, elukoha liikmesriiki. ja loomulikult aeg kuus kuud, mis siin komisjoni poolt on ette pandud, Äh, jõustumiseks äh, on liiga väike, ilmselt on meil vaja rohkem aega. Äh, olin ju ka ise ülikooli professor oma eelmises elus ja mõtlen sellele ajale heldimusega tagasi. nii et kogu see sisupiiriülese kaasaskantavuse teema on Äh, minu arust äh, nagu tähed taevas palja silmaga näeb neid väga vähe, aga äh, vastavate seadmetega küll palju rohkem, nii et kui me räägime näiteks erinevatest portaalidest, siis me räägime lausa galaktikatest, ütleb kõneleja, nii et dimensioonid on siin väga erinevad. nii et see kõik on meile, olgu meile inspiratsiooniks, aitäh! <laughs> ja väga poeetiline kõlab see kõik, ütleb esinaine. ja nüüd annan sõna kolleeg Zverile, ei, kellele? Äh, kolleeg Liur, palun. suur tänu teile, esinaine. Äh, tuleksime nüüd ikkagi maa peale tagasi, aga äh, sarnaste vaadetega võin ka liituda, tahan tänada raportööre äh, raportööri pingutuste eest ja mul on väga hea meel öelda, et ECR laias laastus seda ka toetab ja tõesti, nendes küsimustes saame me olla päri ja saame toetada teid fraktsioonina, aga ka Ühendkuningriigi delegatsioon meie fraktsioonis saab seda teha. ja ma arvan, et võtmeküsimus on siin, kuidas tagada õiget ja head tasakaalu Mm, selles määruses. mis puudutab äh, veebisisu piiriülest äh, kaasaskantavust, siis see on küsimus, mis aitab tarbijatel äh, saada ühtsel turul mõistlikke õigusi, aga me peaksime olema siin ettevaatlikud ja tagama seda, et teenusepakkujaid liigse õigusliku koormusega üle ei kurnata äh, ning et see ei rikuks tänaseid toimivaid äh, ärimudeleid, äh, territoriaalsuse põhimõtet või andmekaitse põhimõtteid. ja eriti just meie kultuurikomisjoni perspektiivist on oluline see, et sellel äh, määrusel saab olema loovtsüklit toetav mõte ning ei õõnestaks ühtegi olemasolevat sektorit. mitte keegi ei taha Äh, sisu piiriülest kaasaskantavust, aga samas ei taha kaotada äh, kvaliteedis ja mm, ka valikuvõimalustest, nii et me tahaksime näha, et seda määrust rakendatakse ainult äh, nendele tarbijatele, kes legaalselt makstud sisule ligi pääsevad oma elukoha liikmesriigis või ajutiselt teisest liikmesriigist, nii et siis tavapärase elukoha liikmesriigi ning ajutise viibimise definitsioonid peaksid peaksid äh, viitama ikkagi õiguslikule lisi-, ligipääsule. ja küsimus on, kas äh, mingisuguseks äh, ajaks tuleks määrata see ajakava siin, mida, mida tähendab täpselt ajutine ning küsimus on, kuidas tänased ettevõtlusmudelid selles sektoris juba toimivad, enne kui hakkame siin mingeid piiranguid seadma siis äh, õigustele ligipääsejatele äh, on oluline see, et need kasutajad, kellel on õiguslikult ligipääs äh, sisu kaasaskantavusele, saavad seda ka kasutada, aga see ei ole kindlasti mingisugune lõpmatu nimekiri praegu, tuleviku tarvis oleks vaja kontrollida äh, seda tulevikus, et me ei paneks lõplikult kõike kirja äh,, määruses äh, peab olema äh, võimalik ka mõelda selle peale, mis tulevikus saab, see valdkond ilmselt väga kiiresti areneb äh, ja me teame tehnoloogiate puhul, et on väga palju asju, mis täna on olemas, aga mis viis aastat tagasi näiteks ei eksisteerinud, mis võimaldab näiteks tuvastada Äh, asukohariiki või midagi muud. nii et äh, asjad liiguvad kiiresti ja selle tõttu me oleme eelkõnelejast hoopis erineval arvamusel äh, siis need teenused, mis juba võimaldavad piirides kaasakantavust, näiteks e-raamatud või ka muusika, need, kes tahavad pakkuda kaasaskantavust, piiramatut ligipääsu või kvaliteeti, siis me peame igal juhul arvestama sellega, et me võime saavutada lihtsalt oma eesmärkidele vastupidise tulemuse. ja samuti peame mõtlema, kas eh, free to wear, free to air eh, eh, liitumine tuleviku jaoks oleks võimalik ja ma olen nõus härra Grammatokatise kommentaariga küll, aga me peaksime ikkagi rakendusperioodi suhtes olema realistlikumad ja me ei tohiks olla ka liiga piirav, piiravad, kuus kuud ilmselt on reaalsusest äh, kaugel, natuke lühike aeg, inimestel ei ole niimoodi võimalik ähm, seda kõike rakendada. ja lõpetuseks äh, paindlikkus ka teenusepakkujatele selleks, et nad saaksid äh, piirilist kaasaskantavust rakendada ilma negatiivselt kasutajaid mõjutama, mõjutamiseta, mõtlen siin praegu just suurispordi äh, Äh, üritusi, näiteks olümpiamängud. nii et raportöör on teinud head tööd ja ootan temaga koostööd ning variraportööridest kolleegidega samuti. Äh, aga loodetavasti äh, saame me tagada väga hea koostöötaseme kõigi jaoks, aitäh. kolleeg Toom. kolleeg Toom, palun. aitäh proua Verhaieni arvamuse eelnõu sisaldab mitmeid olulisi muudatusettepanekuid ja on heaks alguseks. rõhutatakse seda, et äh, sisu piiriülene kaasaskantavus on, ei ole sama kui piiriülene juurdepääs, äh, ülekantavus põhineb õiguslikul definitsioonil ja eeldatakse, et sisu tellija kasutab äh, seda sisu tegelikult kodumaal viibides niisiis me ei ohusta õiguste detsentraliseerituse põhimõte. meie arvates on see kõik väga oluline Euroopa Liidu kultuurilise mitmekesisuse seisukohalt, aga ma arvan, et online sisust kõneldes tuleks mainida ka seda, kas vähemustel on juurdepääs online sisule. praegu teenustepakkujad lihtsalt eh, pakuvad sisu, mis on suunatud enamustele eh, ja vähemused, kes näiteks elavad naaberriikides, tihtipeale ei oma juurdepääsu oma päritoluriigi sisule ja seetõttu ma teen ettepaneku, et vähemustel oleksid samuti õiguslikud alternatiivid tagatud, loomulikult see jääb välja antud ettepaneku äh, rakendusalast, aga oleks hea, kui me saaksime sellele teemale tähelepanu juhtida. Äh, siis veel äh, elukoha liikmesriigi selge definitsioon on väga oluline ja selgemad definitsioonid ka muudes valdkondades, nagu kolleegid juba ütlesid, ähm, näiteks online teenuse pakkuse ja, ja termin ajutine, näiteks ajutine on ka minu mandaat, mis on viieks aastaks ja mõne jaoks on ajutine kahenädalane ärireis. niisiis äh, ma arvan, et me peaksime vähemalt seda teemat käsitlema ja online-teenuse pakkuja definitsioon peaks samuti olema väga selgelt paika pandud, väga paljud osapooled on siia kaasatud ja peaks olema selge, et online-teenuse pakkuja on see, kellega tellijal on leping ja ajutine äh, vajaks samuti defineerimist äh, selleks, et vältida olukordi, kus see ajapiir liikmesriigiti on erinev ja väga oluline ettepanek on ka see, et me delegeerime volitused komisjonile, et ta saaks ähm, vastu võtta akte, mis puudutavad kontrollimeetmeid. delegeeritud aktide läbi me saaksime tagada selle, et komisjon kiidab heaks need kontrollimeetmed, austades andmekaitse põhimõtteid. arvamuse eelnõu sisaldab mitmeid olulisi lisandusi, aga ma arvan, et meil on vaja veel rohkem tööd teha, hoolitsemaks selle eest, et see määrus toimib ka praktikas aga ma olen nõus nende kolleegidega, kes avaldasid raportöörile tunnustust suurepärase töö eest, aitäh! aitäh ja proua Trüppel, palun! ka mina tahaksin tänada Sabine, et tõepoolest tegemist on väga hea ettepanekuga, mille Euroopa Komisjon on teinud ja see puudutab siis piiriülest sisu kaasaskantavust, aga ma arvan, et Ehm, me ei tohiks siin hakata seadma mingeid konkreetseid äh, piire paika. tõepoolest, äh, see õiguslik fiktsioon näeb ette seda, et inimene äh, Äh, saab tõesti kaasa võtta need, selle sisu, mille tal on juurdepääs teise riiki äh, ja väga oluline on, et me selle juurde jääme, sellepärast et eelmisel nädalal toimus õiguskomisjonis kuulamine, äh, kus paljudel sidus, mõnedel sidusrühmade esindajatel oli ka sellega probleeme, aga mina siin mingit probleemi ei näe. asi ei ole ju veel selles, et täiendavad uued inimesed saavad sellele sisule juurdepääsu, vaid lihtsalt, et mina saan oma sama sisu, mille eest ma olen maksnud äh, välismaale kaasa võtta ja seda seal tarbida. Äh, Sabine, täiesti õige on seega, et siin, äh, sa ütled, ei tohiks olla mingeid ajalisi piiranguid, mis puudutab juurdepääsu tellitud teenustele sellepärast muidu tõesti tekib olukord, kus me peame hakkama kontrollima, kus keegi parajasti on ja selle ette, sellele oleme me kindlalt vastu Eh, tahaksin veel kord rõhutada seda, et eh, elukoha liikmesriigi küsimus on tõesti otsu-, keskse tähtsusega ja meil on vaja selget definitsiooni, milline on see elukohariik ja selgeid reegleid, kuidas eh, selle elukohariigi kontrollimine käib me peame hoolitsema, äh, jah, siin räägiti delegeeritud aktidest, aga meil on vaja ka konkreetseid ettepanekuid selle õigusakti enda tekstis, seda praegu ei ole ja ma loodan, et meil õnnestub äh, selles osas veel selgeid ettepanekuid teha, sellepärast äh, ma ei tahaks, et seda ainult läbi delegeeritud aktide selgitatakse. ja siis tahaksin veel lisada, et ka avalik-õiguslikud teenusepakkus ja need free to e teenused peaksid olema samuti kaasatud, ei peaks olema võib-olla kohustuslikult kaasatud, aga see kaasamise võimalus peaks olema. kui me, meil on olemas mudeleid, mille alla me saame seda teha, aga see ei peaks olema tingimata kohustuslik. ja veel minu viimane märk kus see puudutab neid kontrollivõimalusi, sellele juba eelkõnelejad mainisid ja e, ma olen nõus sellega, mis öeldakse, et me peame leidma mõni hea lahendus e, Äh, see on hea võimalus äh, digitaalset äh, siseturgu edasi arendada, tarbijatele rohkem võimalusi pakkuda, aga samuti ei tohi me kahjustada autorite õigusi ja seetõttu peame vaatama, et me lihtsalt liialt ei rõhutaks siis tarbijate vabadust ka, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Kosta, palun aitäh, aitäh selle ettepaneku eest. ma arvan, et me oleme siin komisjonis üksmeelel selles osas, et komisjoni ettepanek, mis puudutab õiguste kaasaskantavust, on oluline samm selleks, et Euroopa integratsiooni edasi arendada. Äh, see on majanduslikult mõistlik äh, ning Äh, sa austab äh, kasutajate õigusi, äh, nad saavad kasutada neid online teenuseid, mida nad on kasutanud kogu Euroopas, nii et, et ma arvan, et see tõesti läheb positiivses suunas, see ettepanek ja mõjub Euroopale positiivselt. minu arvates on oluline, et me pööraksime tähelepanu sellele, et see määrus ka Äh, tarbijate poolt kasutatav on, et ei oleks liiga ra-, range, liiga piiratud ning selles mõttes oleme, on siin juba tehtud mõistlikke ettepanekuid, et näiteks ajutist viibimist mingite kindlate päevade arvuga ei hakata piirama, see on minu arvates mõistlik ja samuti rõhutatakse, et kasutajaid ei hakata jälgima ja jälitama, see on andmekaitse aspektist, järelepuutumatuse aspektist samuti oluline aga sellega seoses on mul ka üks küsimus. Äh, võib-olla te võiksite mulle selgitada, oma raportis te ütlete, et äh, oleks vaja, et me teeksime sellist pistelist äh, IP aadresside kontrolli, ma ei oska endale ette kujutada, kuidas see tegelikkuses välja näeb, kuidas, kes selle ette võtab kes selle uurimise läbi viib, kes hoolis-, need andmed saab ja kes lõppkokkuvõttes otsustab, need on need küsimused, mis minuga selle, mis mul sellega seoses tekivad, kui te räägite sellest IP aadresside valimist. ja siis eh, te pakute välja veel erinevaid kriteeriumeid selleks, et elukohariiki kindlaks teha näiteks inimese pangakonto või Äh, maksumaksja number, äh, äh, seda ja te isegi räägite siin valimisõigusest ja valimistel osalemisest, nii et siin tekivad veel mõned küsimused, mille, mille, mille üle peaks veel järele mõtlema ning te väljendate ka kahtlust, et et lihtsalt, äh, lihtsalt äh, login-süsteemi läbi, äh, log-, sisse logimise läbi ei tohiks ju veel saada õigust selle kaasakantavusele juurdepääsu. aga kuidas need teised tehnilised lahendused, millest te räägite, välja näevad? kas me peaksime need määruses juba ette nägema või anname komisjonile vabad käed. Need on need küsimused, mis äh, minul on tekkinud, äh, mis mul tekkisid, kui ma teie äh, raporti teksti lugesin. aitäh, proua Kammerevert suur aitäh, ka ma, mina teen väga lühidalt, sellepärast et suuremad asja, suuremad asjad jaolt on kõik juba ära öeldud. ma leian küll, et ähm, see ettepanek on väga hea ja komisjon on teinud tõesti väga head tööd ja see, mis Sabine meile praegu välja pakkus, äh, äh, on, tõesti sisaldab ähm, selle komisjoni ettepaneku vajalikku konkretiseerimist Äh, jah, äh, äh, võib-olla ei ole vaja ajaliselt tõesti piirata, kui pikk see ajutine viibimine on, sest et tekib oht, et inimesi hakatakse jälgima, et pidevalt hakatakse kontrollima in-, inimese viibimist ühes või teises kohas. ma arvan, et see ei ole meil ju mõttes ja seetõttu on minu arvates õige, et me ei hakkaks äh, siin äh, tõesti seda viibimist konkreetselt päevades defineerima, vaid äh, pöörame rohkem tähelepanu sellele asukohariigile aga meil on ka probleem, et meil on see probleem, et igas liikmesriikides on need registreerimiskohustused erinevad. nii et, et sellega tekib küsimus, et kuidas on võimalik täpselt elukohariiki kontrollida ja mina isiklikult ei poolda delegeeritud õigusakte, aga ma arvan, et kuna tegemist on siin konkreetselt tehnilise küsimusega, siis võiksime antud juhul siiski neid delegeeritud akte lubada ja loomulikult eeltingimuseks on see, et andmekaitsereeglitest kinni peetakse, sellepärast et me ei saa öö, öelda ühelt poolt, et me ei taha seda ajutist viibimist kuidagi piirata, et siis hakatakse inimesi jälgima, aga teiselt poolt ei pööra jällegi tähelepanu andmekaitsereeglitele, kui räägitakse kontrollimeetmetest, aga ma tegelikult äh, ei ole ju väga skeptiline, sest et kõikidel inimestel on ju leping äh, teenusepakkujaga, nii et, et äh, see on ilmselt seotud inimeste krediitkaardi või pangaarvega, nii et, et seda lepingulist suhet on suhteliselt kerge tõestada. nii et, et ähm, ma arvan, et võib-olla seoses ähm, äh, selle äh, andmekaitseväe direktiiviga peaksime tõesti defineerima mõned mõi-, mõisted, näiteks kes saab ette võtta seda äh, asukoha kontrolli, kui me sellised asjad ka komisjonile jätame, siis võib-olla ei ole hea mõte, nii et, et mingis, mingites raamides me peaksime siiski siin asjad paika panema Äh, aga äh, äh, ma tunnistan, et võivad ju tekkida uued tehnilised võimalused, mis hakkavad meie kirjapandule vastu töötama, aga üldiselt ma leian, et tegemist on tõesti siin väga hea lähenemisega ja mis puudutab neid free to air teenuseid ja avalike õiguslike teenusepakkujaid, siis äh, siin on ka asi minu arvates väga selge ja me tõesti peame äh, tegema vahet ühelt poolt äh, õiguste kaasakandavuse üle ja, ja geoblokeerimise ja keelamise vahel. see on tõepoolest vajalik ja see peaks siin dokumendis ka väga selgelt välja olema ja seetõttu ma toetan ka esitatud muudatusettepanekuid, aitäh! ja proua Libatška järgmisena. aitäh! Äh, tahaksin tänada Sabinet selle suurepärase raporti eest äh, ka mina tahaksin rõhutada äh, seda, mida raportöör juba mainis. nimelt selles komisjonis, kus me edendame mobiilsust, igasugust mobiilsust noorte mobiilsust, üliõpilaste mobiilsust, peame me äh, ka selgelt äh, äh, väljendama selles osas, et ajutist viibimist ei saa hakata kuidagi päevadega piirama. aga see vastamata küsimuste või lahtiste küsimuste äh, jätmine on siin ohtlik, näiteks selles osas, mis puudutab elukoha liikmesriiki. Äh, selline võimaluste nimekiri äh, peaks siiski teatud parameetritega paigas olema, aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna Euroopa enne kui annan sõna komisjoni esindajale, tahaksin Äh, esitada ka mõned küsimused omalt poolt. kõigepealt ma saan täiesti hästi aru, äh, miks räägitakse selle, nende õiguste ajutisest ülekandmisest, jah, see on äh, komisjoni ettepanekus sees, aga kas me ei kasuta seda kui võimalust möödahiilimiseks praegusest suhteliselt piiravast süsteemist, meil on kindlalt vaja selget elukoha liikmesriigi definitsiooni ja ma saan aju, aru sellest, et see on vajalik. aga kui tulla selle juurde, mida Petra ütles, siis paljudes riikides, näiteks Itaalias on võimalik öö, äh, omada Äh, äh, alalist elukohta ja peamist elukohta, need on kaks erinevat asja. nii et, et mm, me peame vaatama, et sellised asjad ei hakkaks sellele selgele definitsioonile vastu töötama. ja muudatusettepanek kaksteist, me räägime siin sellest, kus, kuhu, kuhu inimeste huvid püsivad, keskenduvad sellisest paigast Äh, kas äh, see ei ole selline üks või teine võimalus, äh, mõlemad tingimused võivad ju kehtida, vähemalt itaaliakeelsest versioonist jääb mul mulje, et siin on jutt kahest erinevast asjast. nüüd teiseks veel üks küsimus Euroopa Komisjonile, kas te võiksite ühte asja veel selgitada? kas teile tundub, et et niimoodi väldime seda alalise juurdepääsu ohtu? mulle näib, et Te eelistate delegeeritud akte äh, näiteks äh, kas või kriteeriumite küsimuses ja minu arvates, kas ei oleks alati parem, kui üldpõhimõtted või üldkriteeriumid oleksid ikkagi õigusakti tekstis sees, siis me võime olla kindlad, millised on seadusandjate kavatsused ja delegeeritud aktide läbi tegeleks juba konkreetsete olukordade lahendamisega äh, põhimõtted peaksid olema siis õigusakti tekstis ja delegeeritud aktid oleksid juba natukene konkreetsemad. ma loodan, et komisjoni esindaja suudab äh, nendele küsimustele vastata ja komisjoni esindaja on täna Maria-Martin Pratt äh, DG Connectist, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esinaine ja tahaksin kõigepealt äh, avaldada tunnustust proua Verhaienile, mis suurepärase raporti eest ning äh, me leiame, et erinevad äh, sõnavõtud äh, komisjoni liikmetelt näitavad, et väga hästi saadakse komisjoni ettepaneku eesmärgist aru me oleme täiesti nõus kõigi nende asjadega, millele siin tähelepanu juhiti, need on tõepoolest kõige olulisemad. me peame hoolitsema selle eest, et on selge vahe piiriülese juurdepääsu ja äh, sisu kaasaskantavuse üle. me äh, praegu tegeleme sellega, et äh, tuua selgus sellesse, mis asi on elukoha liikmesriik ja äärmiselt oluline on, et me ei hakkaks kuidagi piirama ka ajutist viibimist, seda kuidagi äh, kitsendama, nagu mitmed sõnavõtjad soovisid, see on äh, oluline mitte ainult nende inimeste jaoks, kes puhkusel käivad ning äh, väga oluline on, et meil oleks ka selgus kontrollimeetmete vallas. ja nüüd jõuangi nende küsimusteni, mida te esitasite kõigepealt, mis puudutab eh, seda peamist elukohta, eh, siis raporti eh, lähenemine muudatusettepanekus kaksteist läheb umbes samas suunas nagu nõukogu seisukohtki. Teie olete need, kes defineerite peamise elukoha selle määruse jaoks Ähm, me ei hakka siin üldiselt kõigi horisontaalsete õigusaktide jaoks peamist elukohta defineerima, sest see oleks väga keeruline, aga me defineerime või teie defineerite peamise elukoha selle määruse jaoks. ja siis ähm, te väljendasite ka kahtlust selle kohta, kuidas saavutada selgust kontrollimeetmete osas Äh, kuidas teenusepakkuja täpselt äh, paneb paika selle, milline on äh, teenuse kasutaja peamine elukoht. oluline on välja selgitada just nimelt see, et kuidas tagada siin piisav selgus, arvestades sellega, et praegu me arutame määruse teksti komisjoni ettepanekus, nagu te teate, üritasime me äh, asjale otse läheneda me ei üritanud äh, välja pakkuda delegeeritud aktide kasutamise võimalust nõukogus toimuvate arutelude käigus. ei ole praegu ka delegeeritud akte veel kaalutud, aga äh, tõesti tehakse ka äh, seal üsna suuri jõupingutusi selleks, et nende kontrollimeetmete selge nimekiri paika saada ma arvan, et see on midagi, mis väärib edasist arutelu ja parlamendi ja nõukogu vahel. mina igatahes olen nõus sellega, et vaatamata sellele, kas tuleks kasutada delegeeritud akte selleks, et neid kontrollimeetmeid ajakohastada või ei, või peab see selgus olema paigas päevast, esimesest päevast peale, kas neid delegeeritud akte kohaldatakse kuue kuu tagant, kaheteist kuu tagant või ei, igatahes on teenusepakkujateks oluline teada, mida nende jaoks need kontrollimeetmed tähendavad. aitäh ja nüüd Sabine aitäh selle suure toetuse eest eh, minu lähenemisele eh, nende küsimuste koha pealt, mis mulle esitatakse eh, peatuksin veel mõnedel punktide, mõnedel punktidelt. kõigepealt see IP aadresside valim või pisteline kontroll, komisjon on selle ettepaneku teinud, et seda võiks teha siis Äh, kontrolli võiks teha läbi siis äh, IP aadressite või lepingute või, või läbi äh, telefoniarvete või mida iganes. sellest kõneldakse seitsmeteistkümnendas põhjenduspunktis komisjoni ettepanekul. mina olen see just rõht-, rõhutanud, et meil on vaja siin selgemate kontrollimeetmete definitsiooni, meil on vaja nõndanimetatud tööriistakasti selleks ja me peame rääkima, et kas parlament töötab selle tööriistakasti või teeb seda komisjon läbi delegeerimise delegeeritud aktid, igatahes meil on vaja õiguslikku selgust äh, kõigi jaoks, milline oleks siis selline õige ja selge Eh, ka eh, elukohariigi definitsioon. Äh, asi on selles, et me ei, me ei pea kasutama selleks ainult ühte meetodit, sest mitte kõikides liikmesriikides näiteks ei ole korralikku elukoharegistrit. inimesel võib olla ju mitu elukohta, mitu telefoni ja mitu telefoniarvet. Eh, ma võin elada ju ka Itaalias ja Hispaanias ja siis tuleb otsustada, milline on minu peamine elukoht ka sellistel juhtudel äh, peab olema ju tagatud see sisu piiriline kaasaskantavus, nii et, et sellepärast on meil vaja selget definitsiooni äh, ja mina leian, et äh, me ei saa hakata siin üle lugema ka kõiki kontrollimeetmeid, mis kahekümne kaheksas liikmesriigis on Ähm, äh, mõnedes äh, liikmesriikides äh, näiteks, kus ähm, registrit kasutatakse, võiks seda ju ka kontrollimeetmena kasutada. niisiis ärgem unustagem, et ka on selliseid teenusepakkujaid, kes osutavad teenuseid mitmetes riik-, liikmesriikides, niisiis ma arvan, et Äh, siin selles osas me võime veel ühiselt koostööd teha. Äh, mul ei ole mitte midagi selle vastu, et me siin äh, mingid lisad välja töötame ja arvestame ka võimalike tehniliste arengutega, aga ähm, ma Äh, leian, et äh, kui me sellele direktiivile lisa teeme, siis me peame hakkama neid lisasid pärast jällegi muutma, äh, nii et, et ma arvan, et me peaksime siin siiski võimaldama neid delegeeritud akte, seda, et seda, seda tööriistakasti, mis puudutab kontrollimeetmeid, edasi arendada. Free to e teenused, siis minu arvates on äärmiselt oluline et need teenused ei peaks olema otseses seoses klientidega, sest siis peame me ka kontrollimenetluse sisse viima ja seetõttu äh, olengi ma maininud, et näiteks, kes siin äh, ei peaks olema otsene leping äh, selle teenuse pakku, pakkujaga, et neid saaks ka muul viisil tõestada. mina leian, et kui me eh, Free to E teenused eh, juba oleme kaasanud, kui me räägime kunde, klientide digimuunduritest, eh, siis Äh, mõnedes liikmesriikides avalik-õiguslikul ringhäälingul on sellised kontrollivõimalused juba välja töötatud, nii et, et siis on juba selline üks-ühene suhe tellija ja teenusepakkuja vahel olemas ja siis võiks seda ju kasutada kontrollimiseks äh, nii et, et äh, ma arvan, et siis on ju kõik tingimused juba täidetud Äh, ja seega võib öelda, et ka need free-to-air teenused on automaatselt juba kaasatud äh, sellepärast et siin ei tule ju mingeid täiendavaid kuud-, kuulutu-, kulutusi, sest ega litsentsid sellepärast ju kallimaks ei lähe, äh, kui äh, ei pea ju hakkama mingeid uusi territooriumeid katma, ei tule ju juusi juurde uu-, äh, uusi kliente, inimene lihtsalt kasutab seda, mille eest ta juba on niikuinii maksnud ja mul on väga hea meel selle üle, et et me suudame eh, kiiresti ühistele seisukohtadele jõuda ja minu jaoks on ka oluline, et me siin mingeid ajapiiranguid ei sea Eh, proua Toom ütles ka väga selgesti, et eh, me ei saa hakata paika, paika panema ka palju ajutine on, kas viis aastat on ajutine või ei. Eh, see, siis võib, tuleks juba selgelt öelda, et inimene on viieks aastaks oma elukohta vahetanud ja saab siis uues elukohas ka teenuseid osta Äh, äh, näiteks kui inimene läheb pooleks aastaks Erasmuse raames Hispaanias, siis on ju selge, et inimesel on kavatsus kodumaale tagasi pöörduda ja kui inimene jääb jällegi ka pool aastat hiljem Hispaaniasse, sest ta on seal tööd saanud või oma eluarmastuse leidnud, siis ta vahetab ka jällegi elu, e, siis ta saab ju jällegi elukohta lihtsalt vahetada. nii et, et ma arvan, et et oluline on see, et lihtsalt inimene on hetkel oma alalisest elukohariigist ära ja eh, nagu ma ütlesin, kui me räägime siin väga selgetest definitsioonidest nagu elukoha liikmesriigid, eh, siis peaksime jahtuma nendest definitsioonidest, mis Euroopa Kohtu otsustes juba on, mida näiteks Euroopa Liitu oma ametnike kohta kasutatakse näiteks kui ma olen viis päeva nädalas Brüsselis, kas, kas see on siis minu elukoht või ei? kas ma olen, sõltub ju sellest ka, kas ma olen siin ainult töö pärast või olen ma ka kogu oma perekonna siia endale järgi toonud, nii et, et eh, seda tihtipeale ei ole asju väga eh, kerge definitsi-, defineerida ja seetõttu ma olen üritanud siin mingit selgust sisse tuua äh, Äh, ja ma ei tea, kas teenusepakkuja ei peaks, teenusepakkuja ei peaks ju hakkama kõiki neid asju äh, üksikasjalikult kontrollima, et meil peaks lihtsalt olema mingi kontrollivõimalus, kui tekib mingi kahtlus või vaidlus äh, ma ei tea, kas me saame siin teha mingeid nõudmisi, mis on vastuvõetavad ka õiguskomisjonile ja kogu parlamendile. ma ei tea, kas meil õnnestub siin oma seisukoht läbi suruda, aitäh ja ootan koostööd koordinaatorite ja variraportööridega, aitäh! Thank you, Sabine, thank you for this. suur tänu, Sabine. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes mai kell üksteist. suur tänu aga Jens Kaierile, eelarve üldraportöör aastal kaks tuhat seitseteist, see on väga oluline ülesanne, härra Kaier. soovin teile selles töös palju edu. tegemist on äh, loomulikult Euroopa Liidu jaoks äh, võtmehetkega. eelarveperiood äh, on käimas, kohtute, härra Kaier, kõikide komisjonidega ja suur tänu, et leidsite aega tulla ka meie komisjoni ette komisjon esitab mai lõpus eh, eelarve eelnõu. nii et eh, tegemist on siis esimese korraga, kus me saame rääkida eelarvest meie komisjonis ja ilma siin pikemalt venitamata annangi eh, sõna Jens Kaierile. ma vabandan, et ta pidi natukene ootama ja sõna saavad siis ka meie komisjoni eelarve eest vastutavad, aga härra Kaier, kõigepealt siis kümme minutit teile, aga kui teil läheb vaja kauem, siis palun, ootame suure huviga teie sõnavõttu. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka selle sõbraliku vastuvõtu eest, kallid kolleegid, tõesti, käin ma praegu komisjonist komisjoni, olles siis äh, kaheteistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve pearaportöör. Eh, minu eesmärgiks on eh, siis eh, välja selgitada, mis on komisjonide seisukohad eelarve osas, aga see tähendab seda, et ma ei saa teile lubada mitte midagi eelarve osas. see on otseselt seostatud sellega, et eelarvel on teatud piirangud ja ma üritan siis oma sissejuhatuses natukene selgitada seda, et milline on minu lähenemine sellele asjale praegu proua esimees äh, juba ütles, et äh, komisjoni eelarve eelnõu projekt peaks meieni jõudma kahekümne viiendal mail. see tähendab seda, et äh, seni, kuni meil seda projekti ei ole, räägime me tegelikult teoreetiliselt sellest asjast, me saame mõtteid mõlgutada eelarve osas nii-öelda ainult, aga mõned raamtingimused on juba selged parlament umbes kuus nädalat tagasi kui me olime koos osaistungjärguks Strasbourgis, võttis vastu oma suunised. ehk teisisõnu, me ütlesime selgelt välja, mida me sellelt eelarvelt ootame, see on nii-öelda teetähiseks komisjonile, et mida me ootame nende poolt, aga nende suuniste puhul on loomulikult dokumendiga, mis ei saa olla väga konkreetne ega täpne sest et äh, loomulikult ei ole seda eelarveprojekti eelnõu meil veel ees. nõukogu on aga oma soonised, suunised esitanud ja just Slipsuse äh, hoones istuvad kolleegid tegid elu endale natuke kergemaks kui meie elu. kuus dokumenti, äh, kuueleheküljeline on see dokument, mis nemad fabritseerisid, neli lehekülge nendest copy-paste eelmisest, eelmise aasta dokumendist ja nad on siis ähm, viimasel kahel leheküljel paaris asjas viinud sisse muutusi, aga põhimõtteliselt nõukogu ei lähtu praegustest probleemidest Euroopas. ja see ongi see esimene punkt, millest ma tahtsin teiega rääkida. loomulikult kõik need kriisid mida me oleme üritanud selle aasta eelarve puhul, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves arvesse võtta, jätkuvad ja ma ei oska praegu teile öelda, miks peaks olema üldse mingisugune põhjus, miks need suured väljaminekud, mille me parlamendina heaks kiitsime, mille nimel me tööd tegime ja vahendeid mobiliseerisime, selleks, et pagulaskriisi maandada, et miks peaks neid nüüd hakkama piirama? Euroopa eelarve näeb viiendas, viis miljardit ette rubriigis kolm sellel aastal, see on sisepoliitik ja neljandas rubriigis räägime me siis välisasjadest, et kas siis liikmesriike toetatakse ühte või teist pidi rändekriisi maandamiseks või kasutatakse vahendeid siis selleks, et päritoluriikides olukorda parandada ehk teisisõnu äh, piirkonna naaberriikides toetust avaldada rahelist Türgis või Liibanonis. kallid kolleegid, me kõik oleme näinud äh, uudiseid ja ma arvan, et me kõik äh, öö, oleme ilmselt ühel arvamusel selles osas, et Genfi protsess ei ole väga lootusandev, kõigepealt relvarahu võib-olla, et kas see viib Süürias pikaajalise rahuni, ei ole praegu võimalik lihtsalt öelda, millal me selle rahuni jõuame ja niikaua, kuni rahu ei ole seatud jalule, Süürias äh, ka rändekriis jätkub. ja see tähendab seda, et mul, ma tõesti ei näe, et mis põhjus võiks üldse praegu olla kahe tuhande seitsmeteistkümnenda kuueteistkümnenda aasta eelarves neid vahendeid vähendada võrreldes selleaastase eelarvega. ja sellepärast on väga oluline selle arvel puhul, et, äh, et osa nendest vahenditest tuleb rubriigist kolm ehk sisepoliitikast ja loomulikult äh, ei saa seega neid vahendeid äh, kasutada teiste programmide jaoks normaalolukorras me loomulikult seda sooviksime, äh, et saaksid äh, lisavahendeid need projektid, millega te seni olete tegelenud. aga raamtingimused on praegu sellised. majanduskriisist on räägitud äh, palju, pikalt ja laialt ja tegelikult eelarve puhul ei läinud majanduskriisi maandamisega väga hästi Euroopa Liidu jaoks äh, praegu ei ole ju majanduslik olukord äh, hiilgav, kõik, mis me oleme teinud äh, seni eelarve läbi majanduse olukorra parandamiseks, ei ole tegelikult viinud meie lõppeesmärgi täitmiseni ja ka siin ei tohiks vahendeid seega vähendada, mis on selle kriisi maandamiseks ette nähtud. kaheksa miljardit eurot tuleks äh, panna kõrvale eelarves, äh, et see oleks tagatis äh, fondiks EFSile ehk strateegiliste investeeringute fondile ja selge, praegu on nii, et ei ole see raha veel kõikides eelarveridades selgelt välja toodud ja ka siin tuleb neid, tuleb natukene suunata eelarvet, et see liiguks selles suunas, nagu meie tahaksime, need vahendid ja mulle tundub, et ähm, see eelarveperiood aastaks kaks tuhat neliteist on tegelikult selline äh, heade päevade eelarve. keskpikk äh, eelarve periood, sellega tuuakse, tehakse teatud teene eh, siseriiklikele eelarvetele, Euroopa Liidu eelarve on praegu üks protsent eh, SKP-s, sellega on väga rahul liikmesriigid, eriti minu koduriik on sellega väga rahul, sest see oli ka nende ettepanek, aga tuleb siiski endale tunnistada, et sellest ei piisa. kaks tuhat neliteist, viisteist, kuusteist on juba selle eelarveperioodi eelarved olnud ja nüüd siis neljas aasta, kus me näeme selgelt, et selle rahaga me ei tule toime. ja aasta lõpus peab komisjon esitama eelarve revisjoni ettepaneku, parlament on seda ikka ja jälle rõhutanud, et tuleb vaadata seda, kas see eelarve tõestab ennast või ei. liikmesriigid on rääkinud ülevaatest. noh vaatame, kas äh, toimib või ei ja mis siis saab, kui ei toimi. liikmesriigid on seisukohal, et kui tuleb välja, et eelarve praegu ennast ei tõesta, siis tulevad muudatused sisse alles aastast kaks tuhat kakskümmend alates ja selles osas parlament on teisel seisukohal ja praegu oleme oma positsioone välja joonistamas revisjoni osas või läbivaatamise osas eelarvekomisjonis ma olen ähm, välja pakkunud äh, ja parlament on äh, minuga ka olnud nõus, et need äh, meetmed, mida me kasutame eelarveks, oleksid paremini seostatud äh, meie majanduskavadega, et me öö, äh, räägiksime pikemates perspektiividest ja prognoosidest. iga aasta esitatakse kasvuanalüüs, räägitakse sellest, kuidas tuleks Euroopa majanduspoliitika kohandada liikmesriikide majanduspoliitikaga ja seega oleks öö, äh, loomulikult kasulik ja toodaks nii-öelda seda Euroopa lisandväärtust kui Euroopa väärtused oleks arvesse võetud ka eelarve ettepanekutes me tahame Euroopa noorsooalgatust äh, jätkata. eelmine kord leppisime me kokku niinimetatud praktikakohtades, äh, selleks ei õnnestunud mobiliseerida lisavahendeid liikmesriigid äh, ja üritan ettevaatlikult sõnastada, et nad olid, näitasid üles valmisolekut jätkata Euroopa noorsoalgatusega, aga kõigepealt tahavad nad, et komisjon esitaks oma hinnangu. kui see mõjuhinnang tuleb positiivne, kui on näha, et nendes liikmesriikides, kus öö, äh, noorsootööpuudus oli traagiliselt kõrge, et noorsootagatis on seal olukorda parandanud, siis on võimalik ilmselt selle projektiga jätkata. eelarve kontrolli, eelarvekomisjoni jaoks äh, on täita Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaid võidelda vaesuse vastu ja, ja seega oleme me eriti viinanud, viidanud oma suunistes laste vaesuse vastu, vastaseks võitluseks ja loomulikult äh, liikmesriikides äh, räägitakse ikka ja jälle eelarve sissemaksetest, see on selline poliitiline teema. kui meie koda ühelt poolt soovib, et äh, toimuks eelarve konsolideerimine ja teisalt äh, tahab, et me rohkem ette võtaksime Euroopa eelarvest, on, on raske neid kahte asja omavahel sobitada, ei saa ju nõuda liikmesriikidelt, et nad kokku hoiaksid ja kriteeriumitest kinni peaksid, aga samas nõuame nendelt lisavahendeid eelarve jaoks Euroopas. Need on need küsimused, kus on poliitilised raskuspunktid, mina ei varja oma seisukohta, loomulikult stabiilsuspakt on vastu võetud ja nii edasi, aga Äh, tegelikult on nii, et äh, väga napilt läks äh, hääletu-, ei läinud hääletusel see ettepanek läbi, nii et sellele tuleb ka mõelda. olukord on muutunud natukene paremaks väljamaksete osas, meil oli väga suur laenukoorem varem või võlakoorem pigem, nüüd on tulnud lisavahendeid ja väljamaksmata kulukohustuste arv väheneb ma ei lasku sellesse äh, detailsemalt, aga minu prognoos on samasugune nagu äh, teiste fraktsioonide esindajateltki, et tegemist on nii-öelda jojo efektiga. mingil hetkel äh, saab meil raha jälle otsa. sest et praegu me kasutame neid vahendeid praeguste arvete maksmiseks ja niikaua, kuni raha on, see funktsioneerib, aga kui äh, see enam nii ei ole, siis äh, tekib see probleem, kerkib see probleem meie ette uuesti. aastal kaks tuhat kakskümmend on meie ees jällegi äh, kuhi välja maksmata arveid. see koormab meie komisjoni, aga kui meil on võimalus nendest asjadest siin omavahel rääkida, kuigi see teid otseselt ei puuduta, võiksime seda ometigi ju teha ja eelarve komisjonis praegu toimub äh, muuseas äh, koordinaatorite koosolek, pean sinna tagasi minema ja räägime seal sellest, et komisjon on huvitatud eelarvest, mis keskendub äh, tulemustele ja see tähendab eelarvemenetluse jaoks tegelikult vähe sest et enamus nendest programmidest, mille osas me otsustame, on mitmeaastased programmid ja seega me ei saa mitte kuidagi siin aastapõhiselt äh, äh, läheneda mõju hindamisel nende projektide puhul, tegemist on mitmeaastaste projektidega ja, ja aasta kaupa mõju hindamine on mõttetu. aga tulevikus on see kindlasti väga oluline küsimus, äh, et äh, mida teha. näiteks Erasmus on olnud suurepärane programm, see on konkreetselt programm, mis puudutab teie komisjoni, rakendamine suurepärane, tulemused suurepärased ja selliseid programme peaks olema rohkemgi. ja mina isiklikult ütleksin, et me peaksime selles osas veelgi rohkem ära tegema. sest et Erasmuse puhul ei teki kellelgi kõhklusi, et kas Euroopa lisandväärtust see toodab või ei ja kas see on ka teiste projektide puhul niimoodi, noh, selles osas on mul suuri kõhklusi, aga see on põhimõtteline arutelu, mis tuleb ka siin kojas mingi hetk ette võtta ja oleks äh, väga huvitav, kui sellest räägitaks nii kultuuri või näiteks põllumajanduskomisjonides eks see tee oleks konarlik, aga mind huvitavad tulemused, mina oleksin kindlasti teie poolt ja sellega ma lõpetaksin, aitäh. Grazie anche per questa. suur tänu. suur tänu ka selle eest, et te olite nii otsekohene ja et te tegite mõningad poliitilised märkused, hindame seda igal juhul. alati on äh, probleem äh, võib-olla veidi avatumalt rääkida sellistel hetkedel, kus meil on vaja arvesse võtta teatud kriise või uusi poliitikaid ja ressursid ju jäävad samaks, nii et äh, see ilmselt lööb ka teisi programme, sealhulgas ka meie programme. no teate ju, et on Loova Euroopa programm, Erasmuse programm ning äh, kriisid, äh, pagulaskriis, radikaliseerumine Äh, äh, sellised äh, hariduspoliitikat, mis peavad olema kaasavad, need on väga suured kultuurilised väljakutsed samuti. kultuur, haridus on küsimused, mis tuleks siia sisse viia ja need tuleks teha pikaajalisteks prioriteetideks, praegu on sellest vajaka nii et kui me mõtleme uutest olulistest väljakutsetest, mis meie ees on, siis on äh, teatud äh, projektide ja programmide puhul praegu äh, kärpeid näha, peame aga seisma selle eest, sest kokkuvõttes on ju kaalul kogu Euroopa Liidu eelarve ning aasta-aastalt lükatakse teatud asjade maksmisi edasi ning Euroopa poliitika ei saa ka niimoodi edasi areneda. suur aitäh sissejuhatuse eest, neli kolleegi on palunud sõna, võib-olla on neid inimesi veel, kes sõna sooviksid härra äh, kolleeg Strojevski on hiljaks jäänud, äh, vist oli tal lennuga probleeme, aga variraporteid võtame siis ennem. nii et Svet, Rüüpel, Morgano ja Leo, palun. suur tänu teile. tahaksin kõigepealt tänada Jens Kairit äh, sellise suurepärase ettekande eest siseeelarve teemadel konkreetne küsimus puudutab Erasmus plussi ja kuna ma olen äh, selle äh, teema raportöör, siis mind huvitaks äh, väga täpsed andmed selles osas. ülevaatamist on rääg-, sellest on juba räägitud käesolevaks aastaks ning sellel alusel ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve ette valmistatakse. nii et täpselt siis palun tahaksin teada kui palju vähenenud on vahendite hulk järgmise aasta eelarvesse? suur tänu, ütleb esinaine ja proua Trüüpel, palun. suur tänu, suur aitäh ka Jens Kaierile selle ettekande eest, suur aitäh, et mainisid kõiki neid väljakutseid ja probleeme, mis mitmeaastase finantsraamistikuga seoses on. kui me mitmeaastase finantsraamistiku osas kokku leppisime, siis tegelikult ütlesime juba ta, äh, toona, et tegemist on väga äh, madala tasemega, esimest korda vähendati seda ja tegelikult parlamendis ja mujal oli ka tegelikult selge, et äh, kui me leppisime kokku selles kehvas kompromissis selle ettepanekuga nõus olla, meie ütlesime väga selgelt kriitilisi sõnu selles suhtes, sellepärast et meil oli selge, et õige tekib ja jõuame olukorda, kus raha on lihtsalt napp kõikide projektide jaoks äh, ja äh, niimoodi ei ole võimalik äh, siis õigesti ja õiglaselt käituda nende suhtes, kes nendest programmidest osa võtta tahavad teisest küljest oleme me ka kritiseerinud, et mitmeaastase finantsraamistiku sees on liiga vähe paindlikkust, praegu on see samamoodi ja see tekitab probleeme. siis suuremaid programme mainides, esiteks Erasmus pluss, juba öeldi ja väga õigesti, Jens, et tegemist on väga eduka programmiga ja tegelikult räägib kõik selle poolt, et äh, seda programmi peaks laiendama ja suurendama, mis puudutab äh, kooliõpilasi, üliõpilasi, noori ettevõtjaid äh, kui ka stipendiumide suurusi. see võiks olla tegelikult Euroopa haridusmaastikule kasuks, ka elukestva õppe kasuks. nii et me peaksime järeldama seda sellest, et juba praegusest, mis ma siis finantsraamistikus peaks selle taset tõstma sama asja tahan ka loova Euroopa kohta öelda, nagu me teame, et äh, jällegi väga madala äh, toetusega programm on see, aga see tähendab jällegi rohkem kultuurilisi kontakte, kokkupuuteid, äh, vahetust ning projekte Euroopa Liidu sees. ning Euroopa Liit kodanike jaoks programm Äh, mida konkreetselt ka kärbiti tegelikult äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, kokkuleppimise jooksul, see on täiesti vastutöötav selle programmi eesmärkidele. kodanikud peavad silmitsi seisma oma minevikuga, ehitama piiriüleseid kontaktvõimalusi osalema kultuurivahetustes ja nii edasi, see on täiesti valesti määratletud praegu Äh, igasuguseid kontakte ja paremaid, äh, paremat koostööd äh, niimoodi küll ei saavutata. ja viimane aspekt, nii nagu koolikoostöö, aga ka kultuuriprojektide puhul räägime me ikka ja jälle sellest, et taotlemised ja taotlemismenetlus on liiga raske, just kui me räägime Äh, väiksematest taotlustest, siin on vaja väga palju paberitööd teha ja nüüd, kui komisjoniga mitmeaastase finantsraamistiku järgmiseks korraks äh, kokku lepitakse, siis me peaksime ikkagi rõhutama seda, et just väiksemate projektide puhul, kus me tahame, et inimestel oleks võimalus osaleda, ei tohiks inimesed heituda ja, ja heidutatud saada suurest bürokraatia koormast. ja viimane aspekt, me peame ka meie projekte ja programme äh, just näiteks Euroopa kodanike jaoks kasutama selleks, et äh, kultuurilist ja integratsioonitööd teha pagulastega ning see on ka oluline argument selle äh, suunas, mikspärast peaks seda eelarves arvesse võtma, aitäh. jah, suur tänu, ütleb esinaine. nüüd härra Morganov, palun suur tänu, tahaksin tänada omalt poolt äh, ka äh, raportööri äh, sõna, nende sissejuhatud sõnade eest ning ma ei hakka üldse pikka juttu ajama. ühest küljest on meil tegemist mitmete kriisidega, samas aga noored haridus- ja kultuurivahetus peaks olema meie edasise tegutsemise eesmärk ja eelarve valdkonnas, mis puudutab kultuurikomisjoni, on siin vastuseis, sellepärast et ühest küljest on äh, dokumendid viidanud sellele, et me peame oma valdkonnas äh, kärpima, teisest küljest aga need probleemid, mis Euroopas viimasel ajal on tekkinud, on võimalik äh, ületada ainult niimoodi, et me lahendame need olukorrad pan-Euroopa meetodil, tehes edusamme ja äh, erinevate programmide vahel on võimalik äh, luua ja ära kasutada äh, sünergiamõjusid, näiteks loov Euroopa, Euroopa kodanike jaoks Erasmus pluss ning need prioriteedid, mis on tekkinud käesoleva mandaadi jooksul. ning sellest raport oli ka väga õigesti rääkis näiteks igasugused algatused noorte töötuse vastases võitluses. nüüd edasi tekivad ka küsimused, kuidas lahendada pagulaste integreerimise olukord. Äh, siis kokkulepe Türgiga, äh, Itaalia valitsuse tegevus, äh, kõigest sellest peaks rääkima ja eelarves kaks tuhat seitseteist peaks kõigeks selleks olema ruumi. kui me nüüd aga järjest kärbime, ja kontrollime, siis ah, mulle tundub, et äh, raportöör sellest kõigest väga õigesti siin rääkis. siis äh, Euroopa-ülesest äh, lähenemisest tahaksin veel Euroopa Erasmus pluss ja Euro pluss programmidest rääkida, sest on olulisi ja huvitavaid instrumente. ja seda on mitmeid kordi juba rõhutatud ka erinevate organisatsioonide poolt, nimelt haridus- ja noorsooküsimustel on meil olnud vähem mõju, äh, kui algselt plaanitud ja siin tekib küsimus, mikspärast, äh, hoolimata sellest, et äh, me võime potentsiaalse jojo-efektini jõuda, nii nagu kolleeg siin väga õigesti öeldud, ütles, äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve puhul tekivad täpselt samasugused probleemid äh, maksmata arvetega nagu praegu, äh, kaks tuhat seitseteist puhul on seetõttu oluline kohe praegu seista selles, et nendel vahenditel, mis selleks on ette nähtud siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks, et neil oleks tõeline mõju ning detsentraliseeritud äh, halduse puhul, ütleb kõneleja, oleme näinud ka erinevaid võimalusi, näiteks uued halduspraktikad Euroopa-ülesel tasandil. ainult Euroopa-ülese äh, tegutsemisega on võimalus äh, ainult ületada tänaseid probleeme. näiteks kui me vaatame noorsootöö ja noorte äh, rahastamise küsimusi Kreekas, siis noorteni ei ole raha jõud-, olnud sellepärast, et riigi tasandil ei ole olnud piisavalt toimivat haldusorganisatsiooni, mis aitaks rahadel ka noortele jõuda. ja mitmeaastase finantsraamistiku ja eel, erinevate eelarvete puhul tuleks üle kontrollida ka see, kas meie eesmärgid on tões, tõeliselt homogeensed, näiteks küsimused, kas Euroopa tasandil on võimalik äh, lahendada neid probleeme ja järgnevalt palun saab äh, sõna kolleeg Sveer. Äh, härra Liuer siiski. suur tänu teile. kõneleja enamikud märkused puudutasid eelarve üldist olukorda ja minu, minu märkused oleksid äh, mõnes osas sarnased, härra Kaier on sotsialist, äh, see on tema eelis, minu, mina aga mitte aga äh, tema märkused äh, tulevad mulle sisemaisest poliitilisest äh, diskursusest tuttavad ette. meil ei ole piisavalt vahendeid, aga tahaksime samas ambitsioon, ambitsioonikat eelarvet, ambitsioonikas ja eelarve on kaks sõna, mis minu puhul alati tekitavad teatud reaktsiooni ja tegelikult kutsutakse siin üles lihtsalt kõrgematele maksudele ja rohkemale kulutamisele. kui Euroopa Parlament tahab olla küps, laps organisatsioon, siis ta ei saa lihtsalt küsida rohkem raha ja olla hea väljaandja ja samas liikmesriigid on need eh, pahad, kes saadavad kodanikele eh, maksuarveid. loomulikult eh, avalikud investeeringud on väärtuslikud, Erasmus pluss, nii nagu mõned teavad, on see ka minu lemmik, aga küsimus on siin valikutes. kui mina oma koduriigis tegin karjääri, siis kui ma tahtsin rohkem raha Äh, näiteks äh, raamatukogudele, siis vähem jäi ühistranspordile, sellepärast et kõrged maksud igal juhul töökohti ei loo ja liiga suur äh, riik seda samuti ei tee ja kasvu ka ei taga ja me oleme näinud seda Euroopa Liidus tervikuna, nii et ECR-i fraktsioon tahaks üldiselt näha vähem eelarve kasvu, mitte üldse eelarve kasvu tegelikult ja tasakaalustatud eelarvet sellepärast et kogu avalik sektor ja ka Euroopa Liit peaks elama oma võimaluste piires ja seetõttu on vaja seada prioriteedid. prioriteetide osas rääkisin juba Erasmus plussist, teistest programmidest ei rääkinud, aga siin saaksid kolleegid ehk ridade vahelt lugeda, mis minu prioriteedid täpselt on, aitäh. E l'ultimo allora la collega Tom. ja kolleeg Tom viimasena, palun. ma, ma tänan ma pean tunnistama, mul oli siin väike spikker ette valmistatud, mille ma plaanisin nagu peale lugeda aga siis, kui tuleb meeldiv härrasmees ja räägib, et teate mis, raha on otsas, juurde ei saa, et eh, no nagu, nagu piinlik hakkab küsima, aga sellegipoolest ma toetan seda, mida ütles eh, Helga Truupel, eh, et Erasmus pluss Creative Europe and Europe for Citizens, need on kahtlemata Euroopa Liidu, selle parlamendi noorsootöö Euroopa Liidus ja ka selle konkreetse komitee sellised nurgakivid Eh, mis eh, väärivad kindlasti eh, rohkem raha, ma saan aru, see pole väga liberaalne lähenemine, aga miks ma üldse hakkasin rääkima off topic, nagu öeldakse, vaadake, minu kõrval on siin pakk paberit, kolm eurot maksab see, seda keegi ei loe. kui me praegu korjame need paberid laudade pealt, ma, ma, ma, ma julgen väita, et see oleks korralik rahasüst, kas ma ei tea, ükskõik millises nendes programmides, pluss on prinditud ja köidetud pluss nad viidakse kuskile ära, põletatakse ja visatakse. ma väga vabandan, võib-olla me, võib-olla meie austatud eelarvekomitee äh, inimese, inimesed otsivad kokkuhoidukohti kuskil vales kohas. see kindlasti ei pea olema kultuur, ma tänan. Eh, grazie. Ehm, la, vorrei dare la parola ora alla Commissione. Suur tänu. Järgmisena annaksin ma sõna komisjonile ja siis saab vastuseks sõna komisjon. Äh, härra Kaier, palun. suur tänu. ma tahaksin sõna võtta vaatamata sellele, et me ei ole eelarveprojekti eelnõu vastu võtnud ja ütleksin, et meie lähtume mitmeaastase finantsraamistiku parameetritest äh, ja aasta kahe tuhande seitsmeteistkümnenda puhul näeme me, et Erasmus pluss vahendid äh, kasvavad kakssada viiskümmend miljonit aastal kaks tuhat seitseteist, loomulikult eelarve suurendamise osas keskendume me praegu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta rahastamisprioriteetidele, kui eh, need vastu võetakse. aga mis puudutab eh, saadikute seisukohti, osa eelarvest kasutatakse eh, sotsiaalse kaasatuse programmide ja, ja haridusprogrammide jaoks, arvestades eh, Pariisi deklaratsiooni. mis puudutab Creative Europe eh, programmi, siin on ka ette nähtud kultuursektori programmis tõus kerge see puudutab äh, siis äh, laenuvahendid, äh, see käivitatakse, nagu te teate, sellel aastal ja jätkub aastal kaks tuhat seitseteist. see on meie prioriteet, me, need on meie peamised prioriteedid, ootame ära komisjoni ettepaneku, aga programmide puhul me lähtume sellest, mida mitmeaastane mm, finantsperspektiiv ette näeb tuletaksin veel meelde, millised raskused on tekkinud Erasmus plussiga ähm, makse era, makseeraldiste puhul aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist tuleks nüüd rakendada uued meetmed selleks, et puudujäägid äh, katta. suur tänu. Thank you. aitäh. ja nüüd äh, tahaksin omalt poolt ka veel mõned asjad lisada. loomulikult äh, kolleegid juba väga selgelt äh, selgitasid meie seisukohti. Äh, mulle meeldib, härra Kaier, et te rääkisite väga avameelselt ja mina kavatsen nüüd ka ava, avameelselt rääkida. ma ütlesin, et haridus ja kultuur on midagi, mis meie poliitikas peaks olema rohkem esiplaanil. kõik volinikud oma äh, programmides praegu räägivad kultuurilide vahelisest dialoogist, kaasamisest, humanitaarkriisist seega on vaja, et kultuuri ja hariduse vallas poliitikaid ja programme rahastatakse küsimus on aga just äh, selles, et milliseid tegevusvaldkondi äh, rahastada. võtame näiteks äh, sisserände. kas sisserände kontekstis ei peaks teatud vahendeid eraldama just nimelt haridusele, meil on ju vaja kultuuridevahelisi projekte. meil me oleme paljude oma kultuurivalla programmide vajadusi alahinnanud, oleme sealt vahendeid kärpinud. kui te vaatate näiteks rändepoliitikat või julgeolekupoliitikat või välispoliitikat, näiteks proua Mogherini ettepanekut, mille ta esitas paar päeva tagasi uue Euroopa kultuuridiplomaatia kohta, siis on ju selge, et nendes uutes poliitikates peaksid kultuuri ja haridusega seonduvad prioriteedid sees olema ja nüüd räägin programmidest. jah. mitmeaastane finantsraamistik äh, tõesti näeb ette vahendite suurenemist Erasmusele järgmisel aastal, aga kui vaadata äh, muid valdkondi, äh, selle asemel, et näiteks teatud innovaatilisi programme Äh, edendada partnerlusi selles vallas, siis siis me pigem kärbime selliste programmide vahendeid ja unustame ära selle, et meil on nüüd uus rände ja kaasamise poliitika. ja kui me räägime programmist Creative Europe, siis me peaksime vaatama äh, nelja põhilist äh, asja Äh, kõigepealt edumäär kultuuri vallas on üksteist protsenti ainult. niisiis, äh, kõik sidusrühmad on väga pettunud, sest me lihtsalt ei suuda äh, reageerida üha kasvava sektori vajadustele ja see sektor tõepoolest kasvab. vaadake tänaseid kultuurialgatusi noorte hulgas näiteks. tegemist on tohutu innovatsiooni ja majanduskasvu teguriga nii et, et ma arvan, et eh, ma loodan, et te arvestate sellega ning lõpetuseks. komisjon, kui, siis kui parlament koostas noorsoo ja, ja pagulaslaste teemalise raporti, siis me ütlesime, et me ei taha et, et kaks protsenti humanitaarabist Äh, läheb äh, haridusele, aga meil oli siiski suur lahing ja me saime viiskümmend kaks miljonit tänaseks haridusele ja humanitaarabile. nii et, et ma arvan, et me peaksime tõesti äh, välja pakkuma uusi poliitikaid ja me oleme väga mures selle pärast, et väga vähe on vahendeid haridusse ja kultuuri investeerimisse. me korraldasime kuulamise sellel teemal, me analüüsime endiselt selle kuulamise tulemusi. me tahame Creative Europe'i jaoks leida uusi e, finantseerimisallikaid. kas te oma raportis, eelarvealases raportis kavatsete midagi öelda ka selle kohta, et sellised olulised programmid ja projektid Äh, ei, et raha ei, ei lähe ainult sellistesse valdkondadesse, mis era-avaliku sektori partnerlusele korda lähevad, vaid et raha investeeritakse ka haridusse. ma loodan, et te arvestate oma raportis sellega, aitäh! kallid kolleegid, suur aitäh nende märkuste eest, ma üritan äh, nii palju, kui mulle jäänud aja jooksul võimalik on, neile vastata kui ma nüüd kõigest täpselt aru olen saanud, siis äh, äh, soovite äh, Te kõigepealt natukene menetlusest. kahekümne viiendal mail esitab komisjon ettepaneku ja see ettepanek läheb kõigepealt nõukogusse ja nõukogu Äh, siis äh, tegutseb vastavalt suunitlustele ja äh, nõukogu teeb mingeid kärpeid, alati nad teevad seda, võtab seal mõned arvud välja, kui tekitavad näiteks ähm, kulukohustused, paneb paika mingid ülempiirid ja Äh, äh, alati siis äh, need varud nähakse ette selleks, et ootamatutele asjadele reageerida. ja meie saame siis selle nõukogu ettepaneku, see tähendab, et me muudame seda ettepanekut jälgi ja tavaliselt me taastame siis komisjoni esialgse ettepaneku, aga kui aga nendes valdkondades, kuhu me tahame siis rohkem rõhku panna, me tõesti seda teeme, aga kallid kolleegid, Eh, eelarverubriigid eh, ei ole eh, vastastikku asendatavad näiteks kui me paneme raha nendele eelarveridadele, mis teid huvitavad, näiteks Erasmus plussile, siis me peame need kolmanda eelarverubriigi sees need rahad leidma, nii et, et me peame võtma selle raha rubriigi kolm teist, teistelt programmidelt, niimoodi lihtsalt meie õiguskorraldus näeb ette Äh, üldiselt see ei ole eriti äh, teada, ta siin niimoodi on äh, ja mina pean oma, selgitasin oma sõpradele Berliinis näiteks kas või pool tundi, et mida me teha saame ja mida me teha ei saa ja kui juba Berliinis ei teata, kuidas asjad on, siis, siis ilmselt ka teiste liikmesriikide pealinnades seda ei teata. niisiis me ei saa lihtsalt eelarves kärpeid teha ja eh, neid programme, mis eh, meile nii olulised ei ole, neid eh, kärpida, et teiste jaoks vahendeid leida. me peame samast eelarverubriigist selle raha leidma ning seega te saate aru, milles on minu probleem. jah, tõepoolest, kui ma lähen näiteks kod kodanikuõiguste komisjoni, seal on hoopis teistsugused prioriteedid sellega, mida rubriigi kolm rahaga tuleb teha. nii et, et Äh, jah, äh, et oleks siin mõistlik siiski mingi kompromiss leida. Äh, kolleeg Sveer küsis, kuidas need arvud seoses Erasmus plussiga on arenenud. Te olete juba komisjonilt kuulnud, mina ka päris täpselt veel ei teadnud, sest peadirektor ei ole mulle asju üksikasjalikult selgitanud, aga nagu ma aru saan, et viiekümne miljoni võrra need summad kasvavad, see on väga tore, see tähendab, et me oleme praegu ühe koma seitsmekümne kolme või nelja miljoni juurde jõudnud ja eh, me oleme kuus koma kuus miljonit siis sümboolselt seda summat tõstnud, see ei ole küll sisuliselt mitte midagi, aga me oleme saanud siin viite, et tõesti Erasmus plussi vastu tuntakse suurt poole, poolehoidu ja kui komisjon äh, oma ettepaneku siis ellu viib, siis oleks meil juba üle kahe miljardi. Äh, ma olen täiesti kindel, et nõukogu kärbib seda summat, aga te võite kindel olla, et siis eelarvekomisjon parlamendis jällegi taastab need esialgsed summad äh, me oleme nõukoguga üksmeelel, aga selles osas, et viimase nelja, siis me peame viimase nelja nädala jooksul siis jõudma enne aasta lõppu kokkuleppele Äh, mis puudutab äh, nüüd roheliste koordinaatori öeldut, äh, siis loomulikult jah, teil on loomulikult siin suured teadmised ja loomulikult eelarves ei ole erilist paindlikkust, aga seda me tõdeme iga-aastase eelarvemenetluse käigus, et selleks on vaja läbi vaadata mitmeaastane finantsraamistik. öelgem, et kui me asju liikmesriikidega praegu arutame, eh, siis vähemalt on mulje, et praegu näevad nad juba asju nii, nagu meiegi eh, eh, ma, ma loomulikult ei paneks suurt rõhku sellele, et nad otsustaval hetkel seda ka mäletavad, aga aga tõesti, meil on vaja suuremat paindlikkust ja me räägime sellega alati spetsialistidega rahandusministeeriumitest ja Ehm, kas rahandusministrid asja niimoodi näevad praegu liikmesriikides, seda ei tea tegelikult mitte keegi. Eh, Euroopa eh, Parlament eh, on nõudnud teatud erivahendite vastuvõtmist, mis võimaldavad teatud paindlikkust. kui meil ei oleks selliseid paindlikkuse instrumente olnud, Eh, siis eh, arvestades seda pagulaste kriisi, oleks meie eelarve juba maali olnud, aga ja seda peame me ka edaspidi rõhutama eh, Te kõnelesite ka sellest taotluste menetlusest, jah? meie oma eelarvekomisjonis ja ka ütlemas, et praeguses finantsraamistikus äh, asi ei ole peale hästi. mina olen pikka aega tegelenud eelarve kontrolliga ja äh, seal äh, tahaksin öelda, et vaadake, mida liikmesriikides erinevad ametkonnad teevad tihtipeale kurdetakse üha kasvama halduskoormuse üle, aga kas see halduskoormus tuleb tõesti meilt? kas see tuleb parlamendi poolt kehtestatud nõustudest? kas see on seotud komisjonipoolsete kontrollimenetlustega, see võib ka nii olla, aga minu äh, kogemus ütleb, et pigem on need riiklikud ametid, kes äh, äh, seda taotlusmenetlust liiga keeruliseks teevad ja eh, sel-, selliseid kaebusi ma kuulen pidevalt ning tasuks tõesti eh, ja jõuame ka Saksamaa juurde, võiks vaadata näiteks, kas see amet, kes eh, Saksamaal Erasmus plussiga tegeleb, Eh, kas eh, ei ole nemad liiga keer-, keeruliseks neid reegleid ajanud, veel Euroopa-poolsetele nõudmistele eh, reegleid otsa lisanud ja täiendavaid sätteid sisse viime nii et, et mitte alati ei aeta asju keeruliseks Euroopa tasandil. jah, siis veel härra, härra Lüür. jah meie olukord on tõesti keeruline, kui me ütleme lihtsalt, et me tahame rohkem raha. tõepoolest äh,, vaadake äh,, äh mul on üks äh, äh, argument, see on seotud sellega, et Euroopa Liit on saanud ka uusi ülesandeid, aga raha nende ülesannete täitmiseks äh, ei ole tulnud ja nüüd me hakkame selle üle mõtlema näiteks, et kas Frontex äh, mis on koordineerimisasutuseks piirikaitse vallas, et näiteks kas neil oleks vaja ka rohkem operatiivtegevust, seda eriti, kus Euroopa Liidu välispiiridel toimub, mis toimub, nii et, et meil on vaja täiendavaid vahendeid sellel, et tugevdada piirikontrolli. jah ja me võime loomulikult siin äh, kihla vedada selle üle, milline, kas nõukogu seisukoht peegeldab samuti seda, äh, mis äh, puudutavad rubriiki kolm, et kas seal vahendeid ka vastavalt suurendavad, komisjon loodab, et nii läheb, aga kui me siia veel piirikontrolli, piirikaitse teeme Frontexi ülesanne, siis ma olen kindel, et nõukogu ei paku selleks välja vastavaid vahendeid. jah kui Euroopa tasandil mitte midagi ei tehta, siis tehakse ilmselt vähe ka liikmesriikide tasandil. Euroopa Liidu äh, asutused saavad äh, jah, täiendavaid ülesandeid, aga raha selleks ei tule ja siis öeldakse ju, et nojah, Euroopa Parlament ju nõuab alati rohkem raha. ei, meie rõhutame seda, et äh, kasvavate ülesannetega peab käima ka kaasas kasvav rahastus, see on see argument, mida meie kasutame Äh, jah, äh, teie erakonna liikmed meie komisjonis viitavad sellele ka tihtipeale, mida teie ütlesite äh, aga võib-olla te võiksite oma aruteludes Suurbritannias sellele siiski veel, panu, vaadake näiteks Kontrollikoja eriraportit, sest et Kontrollikoda koostab neid eriraporteid, teeb pistelisi kontrolle liikmesriikides nii nagu äh, Ühendkuningriik, äh, see mulje, mis Ühendkuningriigist kontrollikoja raportite järgi jääb, äh, siis ka seal on probleeme nii et, et Suurbritannia poliitikud peaksid kodus ringi vaatama, kuidas on olukord teie kontrolliasutustega, kuidas Euroopa rahaga seal ringi käiakse Äh, jah, kui te äh, Euroopa raha kasutamist kritiseerite, äh, siis alustage kodust, et asjad korda saaksid. ning tahaksin järg-, lõpetuseks öelda seda, et jah, selge. jah ma arvan, et poliitiliselt eh, ma toetan paljut, mida te kultuuri tähtsuse kohta ütlesite, aga see raha, mis pagulastele läheb, me rahastame ka UNICEF-i vahendeid. nii et, et tegemist on rahaga, mis sisuliselt Äh, jah, puudutab asju, mis on kultuurikomisjoni pädevusel ja UNICEF-i toetamine näiteks pagulaslaste koolitamiseks äh, välispoliitika raames on üks üsna äh, oluline valdkond, millele üha rohkem rõhku pannakse ning eh, ja loomulikult eh, arvestame ka sellega, mida teie komisjon ütles. aga meil on probleem, et eh, me peame eelarve ja ülempiiridega tegu-, arvestama sellisel kujul, nagu nad on ja seetõttu need, me peaksime jah, tõesti üritama me saame kuskil kolme koma viie protsendi äh, ulatuses neid summasid siin äh, nihutada eelarves ja te teate, et äh, need programmid, millest te kõnelesite, ma vaatan veel täpsemalt, need on ka mulle väga südamelähedased ning et meil on ka eelarvekomisjonis teie komisjoni arvamuse koostaja ning me üritame siis asjad sõnastada niimoodi, et ka teie komisjoni soovidega on arvestanud ja üritame teile nii palju kui võimalik vastu tulla, aitäh! Grazie anche per la franchezza della... suur tänu, äh, härra Kaier, et te nii äh, ausalt vastasite üks meie kolleegidest jõudnud kohale kahjuks, aga me tegelikult äh, ei räägi pädevuste laiendamisest, kuid oluline on see, et kui me räägime teistest poliitikatest, et äh, natukene rohkem tähelepanu pööratakse ka meie kultuurilistele eesmärkides, eesmärkidele. üks näide, me võitlesime üsna kõvasti äh, selle eest, et äh, humanitaarabivahenditest läheks haridusele mm, suurem osa vahendeid, mitte me ei tahtnud lisavahendeid, vaid tahtsime, et äh, haridusele pandaks suurem rõhk, et äh, haridusele ei läheks ainult kaks protsenti arenguabivahenditest. nii et me ei ürita loomulikult kellegi pädevusi endale napata, aga tahtsime lihtsalt vahendeid natukene kohandada ümber suur tänu, soovin teile edu, äh, raske ülesanne teil, äh, suur tänu. kolleegid praegu on äh, istung lõppenud, kuid koordinaatorite koosolek jätkub ja kõik ülejäänud palun lahkuge saalist. suur tänu ja sellega on istung ise osa lõppenud.